Äh, istung jätkub. eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on teile kättesaadavad, kas kellelgi on vastuväiteid? ma näen, et ei ole, seega on protokoll kinnitatud.